okay, friends, can I suggest that... kallid sõbrad, teen ettepaneku jätkata meie koosolekuga. me oleme tegelikult ajakavast juba veerand tundi maas, mistõttu teeksin ettepaneku, et läheme kohe edasi. meie järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. annaksin sõna raportöör Ole Kristjansonile. aitäh, juhataja. alustaksin tänusõnadega kõikidele nendele, kes on panustanud sellesse raportisse, ma olen tööandjatelt, ametiühingutelt ja paljudelt teistelt hulgaliselt soovitusi saanud. see strateegiline raamistik aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend võeti pärast mõningast viivitust vastu möödunud suvel ja mul on kaks sellist üldist mõtet selle raamistiku kohta ja nendest on juttu ka raportis. minu arvates see on hästi peegeldanud Euroopa Liidu ees seisvatest põhiväljakutsetest rääkides töötervishoiu ja tööohutuse alal. rakendamisküsimused, täitmise tagamine, paremad statistilised andmed, Euroopa vananeva töötajaskonnaga tegelemine ja muu selline on tähtis. kui aga on juttu konkreetsest tegevusest, siis seal ähm, ei ole see raamistik piisav, kui on tegemist konkreetsete probleemidega, siis vajavad need ka konkreetset tööd ja mina sooviksin just nimelt selliseid lahendusi, konkreetseid asju oma raportis ka välja pakkuda ja ma loodan, et meie komisjon suudab kokku leppida pragmaatilises Äh, lahenduses, mis lõpuks jõuaks välja töötervishoiu ja tööohutuse alase õigusakti eelnõuni. ehk teiste sõnadega, selle strateegilise raamistikuga peaks kaasas käima ka õigusaktid. alustuseks on oluline rõhutada, et kõikidel töötajatel on õigus sellele, et nende kaitse tööl töö, tervishoiu ja tööohutuse küsimustes oleks maksimaalne, hoolimata sellest, kui suur nende tööandja on. komisjon peaks Euroopa tasandil paika panna ka kvantitatiivsed eesmärgid või õigemini piirmäärad, mis puudutavad näiteks tööõnnetusi ja tööohutust liikmesriikide strateegiad. Nende andmete alusel, mida me kuuleme sotsiaalpartnerit ja tööandjatelt, ehm, on edukad küll, neid peetakse edukateks, aga need liikmesriigi strateegiad peaksid olema rohkem avatud sotsiaalpartnerite ettepanekutele vaja oleks, et kõikidel oleksid võrdsed võimalused. tähtis on täita reegleid, tähtis on hoolitseda selle eest, et need reeglid, mis me vastu võtame, et nendest saaksid kasu töötajad üle kogu Euroopa. tulemuslik täitmise tagamine on oluline ka selleks, et olukord liikmesriikide vahel või li eri liikmesriikides võrdsustuks. paljudes VKE-des on tõsiseid äh, puudusi nende reeglite täitmisel ja vaja oleks juhiseid selle probleemi lahendamiseks. valitseja pool, valitsusepoolne hinnang ning sotsiaalsete partnerite kaasamine ettevõtte tasandil on ka äärmiselt oluline selleks, et oleks need nõuded tulemuslikult tagatud. tööinspektsioonid va-, ja vastav seadusandlus vajab ka järjest rohkem töötajaid, kes tegeleksid nende küsimustega eri liikmesriikides. liikmesriigid peaksid järgima ILO soovitusi millest lähtuvalt kümne tuhande töötaja kohta peaks olema vähemalt üks tööinspektsiooni inspektor. kui me riskitegurina näeme ka tööhaigusi, siis äh, MSD-d on näiteks väga aktuaalne probleem. komisjonilt ootaksime, et äh, tuleksid äh, soovitused, kuidas kaitsta töötajaid ergonoomiliste riskitegurite eest. niimoodi oleks seda regulatoorset raamistikku ka lihtsam ellu viia. näiteks võiks olla direktiiv vibratsiooni eh, ekraanide ja nii edasi kohta. minu arvates oleks ähm, vaja paika saada kartsinogeenide osas ähm, rangemad piima, piirmäärad. vaja oleks teha töötervishoiu nõuandva komisjoniga tihedamat koostööd niimoodi, et me suudaksime defineerida kohustuslikud piirväärtused ja aluseks oleks sealjuures väga selged öö, ähm, kriteeriumid. samuti oleks vaja ka paremaid äh, andmeid psühhoriskide osas. veel on selliseid ähm, murettekit-, nähtajaid nagu asbest, ka seal on vaja rohkem tööd, meil on vaja paremat statistikat ja sellest on väga paljudel kordadel ähm, räägitud, kui me oleme kohtunud sotsiaalpartneritega. usaldusväärsed andmed on tähtsad selleks, et nende alusel paika panna täpsed piirmäärad. meil ei ole võimalik olnud kõiki minu prioriteete äh, sellesse raportisse panna, sellepärast et selle maht on puu-, piiratud, kuid ülejäänud ma kavatsen panna muudatusettepanekutesse, sellepärast et ma arvan, et variraportöörid teevad sama ja ma olen veendunud ka, et naiste õiguste komisjonilt tuleb ka palju häid soovitusi. ja siin ma lõpetaksin, annaksin natukene aega meie külalistele ja variraportööridele ning mina jään ootama koostööd teiega, aitäh! suur aitäh raportöörile, kohe annan sõna külalistele ja esimesena saab sõna Oše ähm, esindaja. Ähm, äh, suur tänu, ütleb proua Sedlatšek, suur tänu, härra Kristjansen, austatud äh, parlamendisaadikud, mul on väga suur au osaleda tänasel istungil ja omalt poolt panustada siis ähm, sellesse teemasse, nimelt siis Euroopa Liidu äh, strateegia äh, tööohutuse ja töötervishoiu osas, ma natukene selgitaksin EU OSHA tööd teile ja rõhutaksin äh, samas seda, et äh, meie jaoks on väga oluline see, et me panustaksime strateegilise raamistiku väljatöötamisse ja ma tahaksin äh, anda siis pärast seda sõna üle härra Cockburnile, kes on üks minu kolleegidest, kes selgitab siis neid andmeid, mis on juurdepääsetavad, sellest me täna parlamendis rääkisime, see andmebaas, millest millest ähm, ka härra Kristjanson rääkis, oleks väga oluline meie jaoks. annaksin siis nüüd natukene ka ajaloolise ülevaate ähm, meie rollist ja töötervishoiu ja tööohutuse strateegilisest raamistikust. meie institutsioon on alati rõhutanud seda, et äh, oluline on see, et me maandaksime muutuvas töömaailmas nii vanad riskid kui ka uued riskid ja juba kahe tuhande teisel aastal äh, hakkasime me tegelema selle teemaga ja kaks tuhat kaks, kaks tuhat kuus programmis me rõhutasime see, et uute riskide ennetamine, kas need olgu nüüd seotud tehniliste arengutega või sotsiaalsetest muudatustest tulenevad, on oluline, kui me tahame, et riskid kuidagi oleksid kontrolli alla saadud ja see nõuab kõigepealt pidevat seiret, nende riskide enda seiret ja aluseks peab olema informatsiooni süstemaatiline kogumine ja juba tollal hakkasime me siis mängima olulist rolli. kaheksa tuhat kaks, kaks tuhat kuus äh, strateegia nõudis äh, seda, et äh, EU OSHA agentuur looks Euroopa riskiagent, observatooriumi nende ülesannete täitmiseks, sellele järgnes järgmine strateegia aastateks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaksteist, kus rõhutati samamoodi, kui oluline on riskide ennetamine ja paluti siis, et meie observatoorium võtaks üle terve rea algatuste elluviimise. nüüd aastal kaks tuhat neliteist äh, olime tunnistajaks siis Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku käivitamisele aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja siin äh, järjepidevalt nõutakse siis ähm, seda, et lähtutakse meie riskiobservatooriumi tulemustest ja me oleme strateegilises raamistikus seda ikka ja jälle esile toonud, et äh, meid, meist tuleb näha ühte võtmetegurit. strateegiline raamistik äh, toob välja, nii nagu härra Kristjanson ka ise ütles, äh, kõige olulisemad probleemid ja seab aastani kaks tuhat kakskümmend meie strateegilised eesmärgid nagu ma ütlesin, meie organisatsioon eh, osa on juba mänginud väga olulist rolli eelneva töötervishoiu ja tööohutuse strateegia rakendamisel ja oleme olnud kaasatud ka siis eh, selle strateegia eh, välisauditile. nüüd uue raamistiku puhul on jällegi meil väga lai roll mängida eriti selles osas, mis puudutab siseriiklikke strateegiaid töötervishoiu ja ohutuse kohta. me teeme siin koostööd Euroopa Komisjoniga ja e, e, arendame välja siis uusi e, vahendeid selleks, et seirata strateegiaid, aga ka siseriiklikele strateegiatele omapoolne panus anda ja me tagame talle selle, et meie tegevus vastaks siis vastava seadusandlusega nüüd, mis puudutab äh, tööjõu vananemist, siis äh, te teate ilmselt, et praegu on äh, käivitatud tohutu projekt, mille Euroopa Parlament meile ülesandeks seadis. selle projekti tulemused peaks olema siis aasta lõpuks koos ja esitame neid seminaril ja koos komisjoniga aastal kaks tuhat kuusteist, kui lõpptulemused on koos ja soovitused tehtud nüüd uus valdkond meie jaoks, äh, oluline valdkond meie jaoks on uued äh, tärkavad riskid ja see on ka seotud äh, hetke pärast esitlusele tuleva uuringuga ja üks oluline aspekt meie jaoks on veel tööga seotud haigused ja kutsehaigused ning praktiline toetus väikestele ja mikrotasandi ettevõtetele EU e osa on viimastel aastatel välja arendanud just nimelt väikestele ja väga väikestele ettevõtetele online äh, vahendi, selle nimeks on EURA, see on riskide äh, hindamise mehhanism siis nende jaoks ja selles raamistikus siis Äh, on ka palutud seda, et me selles kontekstis välja arendaksime praktilised äh, lahendused äh, väga väikestele ettevõtetele ja väikeettevõtetele, et nad ka saaksid tööohutuse ja tervishoiu strateegiat rakendada. ja niimoodi ma seostasingi järgmise esitluse oma jutuga ja annaksin siis sõna üle nüüd William Cockburnile, kes Äh, meie uuringu tulemusi tutvustab. suur tänu äh, proua juhataja, suur tänu, et andsite võimaluse rääkida meie jaoks väga huvitavast äh, algatusest, äh, uuest statistikast, millest loodetavasti teil ka on kasu oma aruteludes. Euroopa uuring eh, ettevõtete uute ja tärkavate riskide kohta on uuring, mille viisime läbi aastal kaks tuhat üheksa. nüüd on tegemist siis eh, teisega sellistest uuringutest, selle tulemused tulid välja selle aasta alguses, aga nagu proua direktor mainis, täna siis käivitama esimese kokkuvõtte ja, ja suur au ja hea meel on seda teha siin Euroopa Parlamendis. minu esitlus on lühike Äh, kuid annab teile siis kiire ülevaate nendest meetoditest, äh, mida kasutati selle uuringu puhul, keskendume peamistele tulemustele ja siis lühidalt räägin ka seda, et kuidas me siis ähm, seda, neid andmeid, äh, mis on tõesti väga külluslikud, kasutame tulevikus. kõigepealt aga tahaksin vastata ühele väga olulisele küsimusele. küsimus, äh, miks meil on vaja veel ühte sellist uuringut? Äh, jah, Euroopa tasandil on äh, andmeallikaid palju ja nendega te olete ilmselt ka kursis. me kõigepealt tööturu-uuringud, mis viiakse läbi siis töövõtjatega intervjuude korras, lisaks sellele Euroopa tööjõu-uuring, mille viib läbi Eurostat, eriti läbi ad hoc meetme, mis keskendub tööga seotud õnnetustele ja tööõnnetustele ja siis äh, Euroopa töötingimuste uuring, äh, meie sõsaruuring. nüüd ähm, haldusandmed, äh, Eurostat äh, kogub äh, tööõnnetuste kohta statistikat ja siis Euroopa kutsehaiguste alane statistika. see, et Euroopa üleselt kogutakse andmeid äh, tähendab seda, et on võimalik võrdlevaid analüüse teha, palju on õppida erinevatest olukordadest erinevate liikmesriikide Äh, olukorrast äh, ja seostada see siis otseselt äh, poliitikatega. jätkan, isegi kui slaidid ei vasta minu jutule. Need uuringud, haldusuuringud äh,, haldusandmed ja töövõtjatega peetud intervjuud annavad väga hea ülevaate sellest, milline on olukord tööturul Euroopas, vähem kutsehaiguste kohta, rohkem tööõnnetuste kohta, aga väga vähe on meil informatsiooni äh, millega poliitikaalgatused seostatakse sellega, mis tegelikult äh, töömaailmas toimub. me peame need aga omavahel seostama ja me peame ju poliitilised algatused tulemustega seostama ja sellepärast see Eseneri uuring äh, keskendubki sellele, tahame välja selgitada selle, et mida tehakse ennetava tegevusena ära Euroopas täna ettevõtetes. Äh, kolmkümmend kuus liikmesriik, kolmkümmend kuus riiki, äh, Albaania, endine Jugoslaavia Vabariik, Makedoonia, Island, Montenegro, Šveitsi ja Türgi olid kaasatud lisaks liikmesriikidele, Šveits leidis, et see on väga huvitav, maksis ise kinni oma osaluse, Ühendkuningriik, Hispaania, Sloveenia ka maksid ise Äh, kinni valimi suurendamise, nii et äh, asendasid sellega siis siseriikliku uuringu. kokku rääkisime peaaegu viiekümne tuhande ettevõttega, nii et üsna suur uuring, äh, kõik sektorid olid kaasatud, sealhulgas ka need, millele tavaliselt on juurdepääs väga raske, põllumajandus- ja kalandussektor aga kus me teadsime, et ennetav tegevus on väga oluline, aga mis on kõige olulisem äh, oli see, et me vastasime tegelikult osapoolte nõudele. Nad olid esitanud need äh, nõudmised pärast või soovid äh, pärast äh, esimest Eseneri uuringut, nad palusid nimelt, et kaasataks ka mikroettevõtted ehk ettevõtted, kus on siis viis või vähem inimest palgal aga see oli meie jaoks suur ettevõtmine, aga, aga meil see õnnestus ja seega on see ka tulemustes nüüd sees järgmisena, kellega me siis rääkisime, kelle käest me küsisime, kuidas töötervishoiu ja ohutuse küsimused on lahendatud töökohal? me suunasime küsimuse sellele inimesele, kes teab kõige paremini, kuidas tegelikult töötervishoid ja ohutus välja näeb. me keskendusime sellele definitsioonile pärast Esseneri äh, uuringu ana-, esimest analüüsi ja järgmine slaid näitab, miks. vastuseid, vastajaid oli palju erinevaid vastasid väga erinevad inimesed, mõnikord ettevõtte omanik, mõnikord tegevjuht, mõni, mõnikord väikeste ettevõtete puhul muidugi tegevjuht ja omanik olid üks ja seesama ja mida suurem on ettevõte, seda rohkem on palgal spetsialist, inimest, äh, kellel ei ole mingisugust juhtivat funktsiooni, kuid kes on just nimelt tööohutuse inspektoriks äh, nii-öelda tööle võetud, väikeettevõtetes see nii ei ole aga kolmkümmend, kolmekümne kaheksal protsendil juhul oli tegelikult töövõtjate esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes see, kes vastas, vastas nendele küsimustele, üsna kolmekümne kaheksal protsendil siis valiti välja tema ja see näitab ilmselt äh, seda, et seda, et võib-olla see korraldus ei olegi nii äh, hästi tehtud, kui äh, poliitik, poliitikud võiksid arvata. mis on aga siis peamised riskifaktorid täna töötervishoiule ja ohutusele? tulemused näitavad järgmisel slaidil, et kõigepealt on äh, kõige suuremad probleemid keerulised kliendid, Eh, tudengid, eh, probleemideks on ka töö korraldamine, pikad töötunnid ja nii edasi. Need tulemused näitavad seda, et riskid on soetud psühhosotsiaalsete teemadega tegelikult. kas võiks saada järgmise slaidi? no lugege siis eh, oma slaide, tõlkidel slaide ei ole. Nad näitavad seda, et psühhosotsiaalsed riskid on kõige raskemad ja need on peamised riskiallikad ja teiseks äh, on äh, siis äh, luu- ja lihaskoega seotud probleemid, istuv töö ja nii edasi, need on ka selgelt välja toodud selles töötajate uuringus ja on selgelt välja toodud ka strateegilises raamistikus. kuidas need riskifaktorid siis töökohal on üritatud kontrolli alla saada? kõigepealt on ettevõtetel riskihinnang, selle aluseks on eesmärgile suunatud lahendus. tööandja on see, kes kõige paremini teab, kuidas neid ohutuse, ohutusega kaasnevad riskid maandada, liikmesriikide vahel on erinevused väga suured. Itaalias on näiteks äh, riskianalüüs väga laialdane, umbes kaheksakümmend vii-, kaheksakümne viiendas ettevõttes on see tehtud, viiskümmend protsenti kusagil Luksemburgis. me ei räägi siin äh, juriidiliste kohustuste täitmisest, vaid me räägime sellest, kuidas ettevõtted suhtuvad riskiohutusse, me ei räägi siin ka kvaliteedist. Need näitajad sõltuvad otseselt sektorist ja ettevõtte suurusest. teenussektori ettevõtetes viiakse neid äh, riskide haldamisi läbi vähem äh, kui teistes sektorites ja väiksemates ettevõtetes ka vähem kui suurtes ettevõtetes. üks olulisi äh, valdkondi meie jaoks oli see, et äh, mis motiveerib ettevõtjaid üldse riske kontrolli alla saama, mis motiveerib neid ennetavaid tegevusi ette võtma. ja äh, seadusandliku kohustuse täitmine on põhjus, mida ikka ja jälle vastusena anti kõikides liikmesriikides, kõikides äh, sektorites. järgmine motivaator oli trahvide vältimine, me näeme, et seadus on väga oluline, kui oluline on see, et see ka rakendataks kergelt jääb maha äh, motivaatorina äh, töövõtjate või nende esinduste uue äh, ootused, nimelt kui on tööohutuse jaoks ametlik kogu ette nähtud, siis on ennetav tegevus ka kümme korda sagedasem kui muidu. ja siis veel oluline faktor on ka ettevõtte maine tagamine, eriti uutes liikmesriikides nüüd äh, rääkisime sellest, miks ettevõtted üldse midagi ette võtavad, äh, võiksime vaadata ka seda, miks teised ettevõtted midagi ei tee, miks nad ennetavaid tegevusi üldse ette ei näe ja peamised takistused siin on see, et ohud äh, või riskid on teada või arvatakse, et suuri probleeme ei ole tõkete puhul kõige sagedasem oli ekspert äh, teadmiste puudumine ja see, et bürokraatlik koorem on liiga suur, see tähendab seda, et infot on vaja rohkem, suunamist on vaja rohkem ja teadlikkuse suurendamist on vaja rohkem, selleks, et ettevõtted mõistaksid, et riskid kaasnevad iga sektoriga, iga ettevõttega, ükskõik kui suured nad on. ja kui me küsisime küsimuse riskide hindamise kohta, siis üheksakümmend viis protsenti ettevõtetest ütlesid, et riski hindamine kindlasti on tööohutuse puhul kõige olulisem riskide maandamise vahend. järgmine slaid, küsisime, millised on takistused, me rääkisime, millised on raskused tööohutuse ja tervishoiu tagamiseks. kas seadusandlus on liiga keeruline ja siin on liikmesriigiti erinevused väga suured Itaalias umbes seitsekümmend protsenti ettevõtetest on öelnud, et seadusandlik nõuete keerukus on tõsine takistus, aga näiteks Sloveenias või Leedus äh, on see protsendimäär umbes äh, neliteist protsenti. kaheksakümmend seitse protsenti tegelikult ütlevad, et seadusandlus ei tekita üldse raskusi. kõikides nendes riikides äh, tegutsevad ettevõtted sama Euroopa õiguse alusel, aga kontekstis on erinevad, olukorrad on liikmesriigiti väga erinevad ja see loomulikult mõjutab kogemust ja mõjutab ka seda, kuidas suhtutakse seadusandlusesse järgmine slaid, esitasime järgmise küsimuse, kas Euroopa ettevõtetel on info, infot puudu ja kas neil on ka vahendeid riskifaktoritega tegelemiseks vähe ja ma tulen tagasi oma esitluse alguse juurde, eriti mis puudutab äh, kehva kommunikatsiooni ja äh, strateegiaid ja seda, et inimestel ei ole mõju, need on psühhosotsiaalsed riskid need on need riskid, mille puhul siis ettevõtted ikka ja jälle ütlevad, et neil ei ole piisavalt suunised, nad ei tea, mida üldse teha ennetava tegevusena ja meie uuringud näitavad seda, et äh, siin on äh, võimalik äh, tulevikus väga palju ära teha kindlasti. ja küsisime enda käest, kas ka töövõtjatel on võimalus kaasa rääkida töötervishoiu ja tööohutuse teemadel, ma ütlesin enne seda, et kui on kaasatud töötajate esindajad, siis on ennetavad tegevused palju sagedasemad ja järgnev slaid näitab seda, et töövõtjatel on psühhosotsiaalsete riskide hindamisel liikmesriigid väga erinev roll. nagu te teate, see on valdkond, kus on vaja töötajad tõhusalt kaasata, kui me tahame, et sellest üldse midagi tuleks. tuleb rõhutada ka seda, et äh, selle raamdirektiivi pärast äh, on väiksemates ettevõtetes üldse formaalselt võimalik töövõtjatel mingisugune oma esindatus ähm, koostada ja see on suur samm edasi. viimane slaid, aega on vähe. Äh, see on siis nüüd äh, visuaalselt äh, Euroopa kaart näha ja meie netilehekülg ka näha, te saate kõik need küsimused ise üle vaadata sellel veebileheküljel ma saatsin, sain täna väga lühidalt sellest asjast rääkida, ma kutsuksin teid üles, uurige, puurige seda asja ja saatke meile ka öö, eh, otse konkreetseid küsimusi, aitame hea meelega ja viimasel slaidil on meie netilehekülg ka ära toodud, suur tänu! suur tänu Euro-, EU OSHA-le oma öö, eh, uuringu tutvustamise eest öö, tegemist on äh, loomulikult väga olulise küsimusega tööturu osapoolte jaoks ja sellepärast me olemegi nad täna siia kutsunud ja ma tahaksin esimesena anda sõna äh, tervishoiu ja ohutuse töögrupi esimehele Kriste Meesterile Business Europe'ist, palun. Thank you very much. suur aitäh, lugupeetud juhataja. alustuseks nendin, et me oleme kindlad selles, et ettevõtjatel on vaja sellist keskkonda, kus neil oleks võimalik edasi minna ja siinkohal pean silmas mitte ainult äh, konkurentsivõimet, vaid ka töötervishoidu ja tööohutust. üldiselt ähm, seis ei ole halb, võib isegi see, nimetada seda mõõdukalt heaks me näeme, et palju on selliseid ettevõtteid, kes, kelle näitajad on head, kelle on paigas head preventsioonimeetmed ja ähm, samal ajal, nii nagu ütles härra Cockburn, on ka ettevõtjate vahel erinevusi ning ka erinevate sektorite vahel erinevusi siinkohal saa-, sooviksin rääkida ka mõningatest mureküsimustest ja need olen võtnud raportist. esiteks, õige edasine tegutsemine. meie arvates õige edasine tegutsemine ei pea niivõrd seisnema mingisugustes konkreetsetes õiguslikes meetmetes. esiteks, me praegu ju alles analüüsime olemasolevat Euroopa Liidu õigustikku töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes. selle hindamisega peab lõpule minema enne, kui hakata tulevikumeetmeid planeerima. komisjoni üldine lähenemine, mis seisneb olemasoleva Euroopa Liidu õigustiku ja liikmesriikidega äh, õigustiku lihtsustamises mitte sihtlust, lihtsustamises, seal tegelikult on juba mõistetud, et olemasolev regulatsioon on piisav. veel sooviksin mainida seda ettepanekut kasutada või kasutusele võtta Euroopa Liidu tasandil kvantitatiivsed piirmäärad. meie arvates Euroopa Liidus peaks kasutatama siiski põhiväljakutseid ja, ja nendega seoses lahendusi ja tegema seda ilma mingisuguste numbriliste piirmääradeta. see null õnnetuste arv, me, me tegelikult toetame seda. aga see ei tähenda sellist ähm, numbrilist kategoorilist näitajat, see tähendab sellist ambitsioonikat eesmärki, et soovite õnnetuste arvu vähendada nullini. sellele on eelnenud samm, kus püüti tööõnnetuste arvu vähendada ja tegelikult me oleme ka rääkinud sellest, et, et põhitähelepanu keskendub pigem sellele, mida on tehtud sellele, selle nimel, et sinna eesmärgini jõuda, mitte eesmärgile. riski hindamine, sellest oli juba juttu, siinkohal on tähtis rõhutada, et riski hindamine seisneb eelkõige protsessis, mis on kõrgema eesmärgi teenistuses. kõrgemaks eesmärgiks on asjakohaste preventsiooni ja kaitsemeetmete riskide määratlemine ja nende kohaldamine ehk riski se-, hinnang ei seisne mingisuguse dokumendi koostamises, ei, see tege-, see seisneb riskide hindamise tegevuses. kui keegi mulle ütleb, et meil on hea riski hindamine, siis ma ütlen, et ähm, siis on küll kurb lugu, sellepärast et tegelikult ähm, ei tähenda see mitte mitte pelgalt protsessi, mitte pelgalt dokumenti, vaid see tähendab protsessi, asjakohast tegevust. veel üks asi, millest ma sooviksin rääkida, on äh, luulihaskonna, luustiku ja lihaskonna haigused, see on pidev probleem olnud, sellega tuleb tegeleda, aga samas tekib küsimus, milliseid meetmeid oleks vaja äh, võtta, minu arvates vastus ei ole siin õigusalastes meetmetes. küsimus on selles, et põhilised riskid on nagu tuvastatud, nüüd on järg asjakohase preventatsiooni käes. ma ei sooviks hakata siin rääkima sellest, et see on väga mitmetahuline küsimus ja nii edasi, põhiline on leida äh, õige lähenemine selleks, et selle tulemusena töötajate tervis oleks paremini kaitstud. nüüd töö või kutsehaigused ja paremate ja võrreldavate andmete vajalikkus. mina ütlen siin väga selgesõnaliselt välja, et võrreldavaid hin-, võrreldava statistikat meil kunagi ei saagi olema. meil on olemas tuhandete ettevõtjate kohta Euroopas statistika, aga võrreldavaks seda muuta on võimatu, üks Soome kolleeg näiteks uuris neid andmeid Põhjamaades ja Balti riikides, need ei ole võrreldavad. põhiline andmestik, mida on vaja, on töökoha andmestik. kas ettevõttel on ülevaade sellest, mis tem-, seal toimub? ja kas ta sellest lähtuvalt tegutseb, kui on mingisugused koondandmed, nendega ei ole mitte midagi võimalik teha. ei elukutse järgi, ei liikmesriigi järgi, e-, ei mingisuguse muu kategooria järgi. seepärast kutsume teid üles mitte keskenduma sellele liigselt, pigem keskenduge andmete kvaliteedile ning sellele, et andmed oleksid vajalikud seal, kus nendega midagi pihta hakatakse. psühhosotsiaalsed riskifaktorid, neid peame ka meie väga olulisteks, aga oluline on mõista seda, et õige lähenemine ei pea siin tulema mitte töötervishoiuspetsialistidelt, nemad ei saa seda lahendada, küsimus on selles, et iga töötaja peab oma võimed ja tööülesanded kuidagimoodi tasakaalu saama. sinna alla peavad kuuluma ka toetus kolleegidelt ja toetus juhtkonnalt. ja tegelikult tööelu kestel need võimed vägagi varieeruvad ja sellepärast peaks ka töö sisu tööelu jooksul varieeruma minule ei meeldi see fraas parem töö, sest küsimus on tegelikult töötaja ja tema töö kombinatsioonis. seepärast ei ole meil selle valdkonna jaoks vaja töötervishoius äh, spetsialisti, meil on vaja, et töötajad ise suudaksid ähm, defineerida, kus nad oma karjääriredelil parasjagu on, milline on töökoht, mis nende vajaduste ja oskustega kokku klapib, tähtis on, et nad oleksid ka sitked ja muutumisvõimelised, sellepärast et fakt on see, et nad ei pruugi olla võimelised kogu oma tööelu jooksul ühte ja sama tööd tegema. võimed ühelt poolt ja tööülesanded teiselt poolt, need tuleb tasakaalu saada, siin tuleb sisse tööturu mobiilsus tähtis on, et töötajad tunneksid ennast, teadvustaksid ennast, teadvustaksid neid valikuid, mida nad teevad, sellepärast et need mõjutavad mitte ainult nende eh, tulu ja palka, aga ka nende psühhosotsiaalset seisundit. aitäh, kolleeg ehm, Viktor Kempe eh, teadusuuringute alalt aitäh, ma alustaksin üldise raamistikuga. neli tuhat surmaga lõppevat õnnetust aastas, kolm miljonit inimest, kes tööõnnetuse tõttu ähm, on sunnitud mitmeks päevaks töölt eemale jääma. on palju inimesi, kes surevad kutsehaigustesse. kolm kuni viis protsenti SKT-st Euroopa tasandil on kõikide nende õnnetuste ja kutsehaiguste hind ja see on väga murettekitav. Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriigi tasandil on vaja strateegilist plaani. selle praeguse raam-, raamistikuga seoses tahaksin öelda, et töötingimused muutuvad järjest ähm, viletsamaks ja seda mitte ainult kriisi tõttu, aga ka poliitiliste otsuste tõttu. eesmärks on vähendada õigusalast regulatsiooni, mis omal ajal sündis reaktsioonina töökohal toimunud õnnetustele ja nii edasi. tööinspektsioonid muutuvad järjest nõrgemaks, ei ole meetmeid psühhosotsiaalsete riskidega tegelemiseks ning järjest suurenevad ebavõrdsused liikmesriikide vahel ja liikmesriikide sees. ETUK-i komisjon on äh, koostanud materjali enne selle strateegilise raamistiku koostamist ja pärast selle vastuvõtmist. ja me hindame seda väga, sellepärast et seal kutsutakse üles käega kasutavale tegevusele. strateegilises raamistikus on praegu puudu eesmärkide mõõtmise vahendid me kutsume üles ka töötajate paremale kaitsmisele õnnetuste eest. ei oleks vaja killustada Euroopa Liidu õiguslikku regulatsiooni nüüd selle kriisiga seoses probleeme on ka sotsiaalsete partneritega, kus ei soovita näha Euroopa Liidu tasandil regulatsiooni. vaja oleks tegelikult kolmeosalist dialoogi komisjonis, kus saaksid osaleda ka VKE-d ning sotsiaalsed partnerid ning mille kaudu oleks võimalik ähm, parandada tööinspektsioonide tegevust vaja oleks ka selgeid juhiseid liikmesriikidele, liikmesriikide strateegiate väljatöötamiseks koos sotsiaalpartneritega. järelevalvet peaksid seal tegema tööinspektsioonid, mis ähm, paraku järjest kokku kuivavad. millised on põhiprioriteedid, mis praegusesse strateegilisse raamistikku peaksid minema? kohustuslikke piirmääri soovime näha mürgiste ainete osas. kokkupuude ähm, kartsinogeenidega, ka see meie arvates vajaks Euroopa tasandil piirmääri. kart-, katse-, no vähki tekitavate ja mutageensete ainete direktiiv on ikka veel puudu siis veel ähm, oleks kindlasti midagi vaja vibratsiooni alal ähm,, ekraanide alal ja nii edasi. direktiivi oleks vaja, olemasolevat direktiivi oleks vaja uuendada, sellepärast et selle direktiivi sätted on väga paljuski vananenud sotsiaalpsüühiline risk, selle jaoks on meie arvates ka vaja väga kiires korras õigus, õiguslikku regulatsiooni. E, samuti reproduktiivtervise kaitsmine toksiliste ainete eest on väga aktuaalne, hormoonsüsteemi kaitsmine seda mõjutavate kahjulike ainete eest kutsehaiguste tunnustamine. väga öm, muu, suurendab psühhosotsiaalseid öm, tagajärgi või probleeme ka asjaolu, et töö on väga ebakindel. vaja oleks viiekümnele kõige kartsinogeensemale ainele Euroopa piirmääri, siis need, mis on kõige kahjulikumate tagajärgedega reproduktiivtervisele ning kindlasti oleks vaja mõelda ka väg-, füüsiliselt väga raskele tööle. vaja on kaitsta töötajad psühhosotsiaalse riski eest, mida kogeb kakskümmend viis protsenti töötajatest. Bilbao agentuur on koostanud SNCR kaks uurimuse, milles on elemente, mis on seotud selle strateegilise raamistikuga, aga samuti ka meie soovidega ETUK-i resolutsioonis on need ka väga selgesõnaliselt maha öeldud uh,. uh an... suur aitäh! kolmkümmend minutit on meil tööaega järel. meil ei ole aega aruteluks selles väga prioriteetses küsimuses, mida me oleme paljudel kordadel juba varem arutanud. meil on tegelikult veel üks päevakorra küsimus, aktiivse vananemise Euroopa aasta. pärast poolt seitset meil tõlget ei ole, eks ju me võime nüüd otsustada, et selles küsimuses, praeguses päevakorrapunktis me, meil arutelu ei tule ja siis minna edasi järgmise päevakorrapunktiga ja püüda sellega ühele poole jõuda poole tunni jooksul või siis meil on võimalik otsustada, et me saame ähm, järgmisel koosolekul aktiivse vananemise Euroopa aasta juurde tagasi tulla järgmisel koosolekul, mulle kõrvalt öeldakse, et see paraku võimalik ei ole. Let's try. proovime, kolleegid. käitugem nüüd täiskasvanulikult ja distsiplineeritult. ja rääkigem tõesti väga lühidalt ja konkreetselt. ja üritame siis mõlemad äh, päevakorrapunktid äh, katta aga see tähendab seda, et te peate tõesti tegema väga lühidalt. kõigepealt äh, saavad äh, siis sõna variraportöörid äh, selles küsimuses. härra Kempa, suur tänu, teie pärast ei ole tekkinud see aja probleem meil nüüd ja härra Pahh, kuuskümmend minutit. okei okay,, aitäh, suurepärane, mul on kuuskümmend sekundit ma leian, et ei oleks olnud ka väga viisakas, kui me ei oleks arutelu korraldanud ja see oleks jätnud külalistele väga harva mulje, me ju tegelikult tugineme oma arutelus nende tööle, nad püstitasid väga õiged küsimused ja andsid sinna juurde ka väga õigeid vastuseid. rahvapartei jaoks kui ka minu jaoks on väga oluline rõhutada, et seda kuidas eh, me tuleme toime lisanduvate kohustuslike õigusaktidega. Eh, kõigepealt eh, see motiveerib ettevõtteid nendest kinni pidama, kui me räägime härra, siis oli selles suhtes kahesuguseid arvamusi, Business Europe esindaja loomulikult nägi asja natuke teistmoodi Eh, kes leidis, et eh, seadusandluse karmistamine ei anna võib-olla oodatud tulemusi. seega me peame otsustama, millise suuna kasuks otsustame. aitäh ja nüüd proua McIntyre, palun. Teil on minut kõneaega. suur tänu. meil ei ole täna aega tegelikult korralikult sellest raportist rääkida, ühest minust ei piisa, naeruväärne, et te seda nõuate ja mulle tegelikult rohkem meeldiks, et me selle pool tunni kulutaksime praegu sellele ja lükkaksime järgmise raporti edasi. aga kuivõrd te selleks valmis ei ole, tahaksin ma kõigepealt tänada härra Kristjanseni tehtud töö eest ja ühtlasi ma tahaksin tänada meie tänaseid külalisi, väga huvitav on see, mida te olete öelnud. siin äh, raportis on paljudki sellist sees, mis on minu meelest teretulnud mulle meeldib äh, äh, lõige üks, kus rõhustatakse seda, et kõigil on õigus kõrgele kaitsetasandile, see on meie alguspunkt kindlasti. mul, minu jaoks on väga oluline, et me arvestaksime ka VKE-de ja mikroettevõtete seisukohtade ja olukorraga ja hea meel on mul ka selle üle, et me rõhutame seda, et heade tavade jagamine on oluline, aga mõned asjad teevad mind ettevaatlikuks äh, Äh, suvalised eesmärgid ja kõikidele kehti-, ühtemoodi kehtivad reeglid on minu jaoks problemaatiline. Äh, ma esitan muudatusettepanekuid ja loodetavasti saame me kokku panna korraliku raporti. suur tänu, proua McIntyre, proua Veber, teil on ka minut kõneaega suur tänu, härra proua juhataja, ma tahaksin tänada raportööri ja kõiki külalisi, kes täna meiega on liitunud telegraafi vormis, siis teen ja ütlen, et jah, muidugi töö, tervishoid ja ohutus on äh, õigus omaette, aga see on ka loomulikult meie eesmärk, sellega on seotud üsna mitu eesmärki. kõigepealt on oluline see, et majandus toimiks korralikult ja teine eesmärk on loomulikult seotud äh, sellega, et äh, tuleb tagada kõikide töövõtjate jaoks aktiivne ja terve vananemine ja sellepärast me tahame, et inimesed siiski töökohal jääksid terveks. ja siin selles kontekstis ma tahaksin öelda, et ka minu meelest on väga oluline see, et me peame hindama seda, mis on tehtud ära seni ja ma loodan, et tuleb äh, ka aeg, kus koostatakse parem seadusandlus mitte ainult lihtsam ja läbipaistvam, vaid ka sisuliselt äh, paremini koostatud seadusandlus, millest äh, saavad ka aru VKE-d, kellel ei ole vara lihtsalt juriste palgata selleks, et seadusest aru saada ja ma olen täiesti nõus mõnede aspektidega, mille on välja toonud Business Europe esindaja kõigepealt, mis puudutab kvantitatiivseid eesmärke, psühhosotsiaalsed riskid ja nii edasi. me esitame muudatusettepanekuid, mis tuleb arutelule homme raportööriga ja selles suunas need lähevad. härra Silikiotis, palun. suur tänu, härra, proua juhataja. ma tahaksin äh, tänada. aitäh. ma tahaksin tänada raportööri ma tahaksin tänada raportööri, sellepärast et dereguleerimisega äh, tegelikult on viidud selleni, et VKE-d äh, ei ole täna olukorras, kus nad äh, saaksid riski faktorid üldse kuidagi saada kontrolli alla ja ma tahaksin natukene täpsemalt rääkida mõni, mõningatest fenomenidest, ettevõtted kasutavad äh, palju allhankeid ja loomulikult äh, eriti just ehitussektoris ja väga oluline on seega, et äh, ametivõimud saaksid kuidagi ka seirata seda, mis toimub, kuidas on seal tagatud sellises olukorras, allhangete olukorras töötervishoid ja ohutus. ning töövõtjatel peab olema pidev kontakt Äh, ametkondadega. tuleb aidata väikeseid ettevõtteid, eriti kõige väiksemaid ettevõtteid, äh, kellel ei ole lihtsalt võimalusi juriste palgata. suur tänu, proua Telli! suur tänu, proua juhataja, suur tänu raportöörile, suur tänu erinevatele äh, meie külalistele, mul oleks meeldinud Eh, kui Business Europe oleks täpsustanud ühte asja, te ütlesite, et kõigepealt enne kui hakata seadust tegema, tuleb hinnang koostada. detsembris kaks tuhat üksteist eh, võttis Euroopa Parlament suure enamusega vastu minu raporti, mis andiski juba hinnangu Euroopa töötervishoiu ohutuse strateegiale perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat üksteist, nii et tõesti, me oleme teinud hindamistöö enne ära minu raport eh, juba viitas sellele, kui murelik on töötervishoiu osas praegu pilt koht tööturul. ma tahaksin ühtlasi tänada EU OSHA agentuuri töö eest, äh, mis te olete teinud Bilbaos, ma olen seal mitu korda käinud, me koordineeritult tegutsesime, et rääkida arvude keeles. Euroopas on äh, tohutult inimesi, kes on tööõnnetuste ohvriks langenud. Äh, seitsekümmend tuhat inimest hukkub töökohal, see <laughs> mida see tähendab, neli protsenti SKP-st, noh, kui teile arvud meeldivad, läheb see meile maksma, kui teile muu jaoks oluline ei ole. kavatsen esitada mitu muudatusettepanekut, neli aastat on komisjon vaikinud, aga nüüd me ei saa lubada enam seda, et parlament ka selle peale neli aastat vaikib. suur tänu, proua Gea! aitäh! aitäh raportöörile! nende punktide osas, kus oleme üksmeelele, ei tahaks ma midagi nimetada, ma, tegemist on Euroopa Komisjoni andmetega, mis puudutavad kahtekümmend viit tuhandet tööinspektorit ja siin nõutakse, et oleks vähemalt üks inspektor kümne tuhande töötaja kohta tähendab, see tähendab seda, et kui nad tööle hakkavad, siis tegelikult jõuab üks tööinspektor, kui aastas on kolmsada kuuskümmend viis päeva kahekümne nelja aasta jooksul igas töökohas läbi käia. minu arvates on vaja asja lihtsustada, sest majanduskriis on eeskätt mõjunud halvavalt VKE-dele ja mikroettevõtetele eeskätt töökaitse ja tööohutus on just need valdkonnad, millega kohal püütakse kõige enam kokku hoida ja selle mõttes on vaja ära kasutada Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, sellepärast et olukorda kohtadel parandada, aitäh uh,! Thank you, suur tänu, äh, Sean Simon, teil on üks minut, palun. suur tänu kuuekümne sekundiga esitan oma küsimuse. kõigepealt aga tunnustan EU OSHA agentuuri selle SNR kaks uuringu puhul äh, suurepärane töö, võib-olla tulevikus äh, võiksime mõned poliitikad ka sellistele uuringutele, tegelikule infole rajada teiseks, äh, kahjuks ei saan ma siin äh, tunnustada komisjoni strateegilise raamistiku eest, äh, mul ei ole midagi isiklikku nende inimeste vastu, kes selle tööga on tegelenud, aga see on täiesti tühi dokument, seal ei ole midagi kirjas. suur tänu nendele, kes ütlesid, mis seal tegelikult sees peaks olema ja nüüd öö, mürgised ained, sellele te viitasite möödaminnes, see on suur teema Euroopas täna, kantserogeensed öö, ained tekitavad tõsiseid haiguseid süstemaatiliselt, sellest saavad kõik osapooled aru, kuid seda probleemi sama süsteemselt ei lahendata Euroopa tasandil ega liikmesriigi tasandil ja seda tuleb teha, aitäh. suur tänu kol-, kolleegid, et olete nii koostööaltid. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, kolmekümnes juuni kaks kell kaksteist keskpäeval, aga nagu me ütlesime, me oleme väga teadlikud sellest, et need teemad, töö ja tervishoid, töötervishoid ja ohutus on meie komisjoni kõige olulisemad teemad üldse ja ette on nähtud see, et me võtame selle raporti vastu kahekümne kolmandal septembril tööhõivekomisjonis. ma räägin selle asja läbi sekretäriaadiga. kui on mingisugunegi võimalus et me saaksime sellest asjast siiski süviti rääkida, siis me peaksime seda võimalust kasutama. leidma tunni äh, pärast suvepuhkuseid äkki selle jaoks, ma ei taha öelda, et me oleme selle arutelu lõppenud, üritagem pärast suve kuskilt leida see aeg ja ma tahan tõesti tänada teid, et äh, te olete külla tulnud meile, EU OSHA, suur tänu, Uule, Äh, sulle selle töö eest, mille sa oled ära teinud selle raporti kallal. tõesti, äh, täna meil aega selle jaoks ei olnud korralikult, aga ma tahtsin öelda, et tõesti muljetavaldav on see, mis sa oled ära teinud ja tuleme selle asja juurde tagasi üht või teistpidi, nii et äh, suur tänu, kolleegid, teile teie panuse eest. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, päevakorrapunkt number kolmteist, tegemist on härra Kuukani raportiga, härra Kuukan, sõna ongi nüüd siis teil. suur tänu, proua juhataja. ma ei tee väga pikalt. alustuseks ütleksin see, et äh, raport äh, aktiivsena vananemise põlvkondade vahelise solidaarsuse Euroopa aasta elluviimise tulemuste ja üldhinnangu kohta tõmbas ligi üsna palju muudatusettepanekuid, kokku esitati neid sada kaheksakümmend neli ja minu meelest see tõsiasi näitab seda, kui oluline see teema on ja mul meelest on see väga kena, et neid muudatusettepanekuid on nii palju. me vastavalt äh, kalendrile kohtunu, kohtumas äh, esimesel juulil variraportööridega ja see tähendab seda, et ma praegu valmistan ette kompromissmuudetud ettepanekuid, kus on vähegi võimalik ja seega tahaksin ära kuulata nüüd ähm, selle, mida ütlevad variraportöörid ja teised ähm, komisjoni kolleegid, selleks et ma saaksin need kaasata siis nendesse kompromissidesse, mis praegu on ettevalmistamisel. ühe tahaksin aga selgelt välja öelda, ma kavatsen arvesse võtta kõik konstruktiivsed ettepanekud välja arvatud need, mis lähevad vastu öö, äh, sellele kontseptsioonile, aktiivse vananemise kontseptsioonile kui sellisena ja olen vastu nendele ettepanekutele, mis tahavad selle arutelu viia mingisse muusse sfääri. kolleegid, selline konkreetne hindamisraport peab keskenduma minu meelest äh, olulistele küsimustele ja ei tohi lasta ennast eksitada täiesti uutest elementidest minu peamine eesmärk on äh, see, et see raport oleks täpne ja fokusseeritud ja räägiks tõesti ainult äh, aastast kaks tuhat kaksteist, annaks sellele hinnangu ja tooks terve rea konkreetseid ettepanekuid. üsna paljud ettepanekud esitati äh, põlvkondade vahelise solidaarsuse kontekstis ma olen valmis äh, toetama neid muudatusettepanekuid, mis nõuavad seda, et sellele teemale rohkem tähelepanu pööratakse Euroopa kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kontekstis. ma toetan ka neid muudatusettepanekuid, mis keskenduvad äh, sellele, et tuleb laiendada elukestva õppe võimalusi, et IKT äh, oskuseid parandataks vananeva, vanemate elanikkonnagruppide seas Eh, ja et mida teha selleks, et tagada ka üle kuuekümne viie aastaste aktiivne osalemine tööturul. toetan ka neid ettepanekuid, mis keskenduvad tervishoiumeetmetele ähm, vanemate äh, äh, töötajagruppide seas mulle meeldivad ka äh, need ettepanekud, ei, vabandust, äh, ma jätan välja need ettepanekud, mis puudutavad äh, liikmesriikide töö, tervishoiusüsteemi, sest need ei puudu me-, puutu meie pädevusse, nii et proua juhataja, olen valmis tegema variraportööridega ko-, kolleegidega koostööd. suur tänu, proua Blinkevitš-Jute, palun, äh, sotsiaaldemokraatide variraportöör. suur tänu, ma tahaksin tänada raportit selle suure, raportööri selle suurepärase raporti eest, sest äh, ma tahaksin seda mõne mõttega ka aga täiendada ja seega lühidalt ma neid tutvustan. ma arvan, et meie raport peaks rõhutama seda, et majanduskriis, äh, majandus- ja finantskriis on äh, vanemate inimeste seas vaesuse määra tõstnud ja sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse kontekstis ei pea rääkima ainult nendest Äh, vanematest inimestest, kes on aktiivsed, tuleb rääkida ka sellest, kuidas nad täna toituvad ja milline on nende tervis, energiavaesus ja nii edasi on, on, on kõik argumendid, millega tuleks arvu, arvestada, kui me tahame tagada el, äh, elamisväärse elu äh, ka vanematele elanikkonna gruppidele ja kõik tööturu osapooled peaksid tegema äh, koostööd selleks, et poliitiline programm kokku panna, taga, tagamaks aktiivne osalus tööturul kuni äh, pensionieani, see on väga oluline. me ei saa pidevalt äh, äh, pensioniiga tõsta, samas võtmata vastu meetmeid, mis tagaksid selle, et töötajatel oleks ka võimalus tööle jääda nii kauaks. liikmesriigid peavad leidma lahendused selleks, et vanemad elanikkonnagrupid saaksid töötada poole kohaga kui nad seda soovivad ja kui see on, vastab nende vajadustele. ja ma arvan, et praktika, vabandust, elukestev õpe peaks olema oluline argument, millele rõhuda. nüüd juurdepääs tehnoloogiale ja IKT oskused, selles osas eh, tuleb muidugi soosivaid meetmeid vastu võtta. Euroopa Komisjon peaks rakendama digitaalstrateegia ühisturu jaoks äh, ja see peab olema suunatud täpselt samamoodi aktiivsele vananemisele. suur tänu, härra Krasnodebski ECR fraktsioonist, palun. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. <clears throat> Chociaż osobiście jestem zwolennikiem. Aitäh. mina väga soosin aktiivset vananemist või ma nimetaksin seda pide-, pigem nooruse säilitamiseks. me saame toetada enamikku muudatuse, muudatusettepanekutest. kolm asja, mida ma sooviksin siin öelda. paljud nendest muudatusettepanekutest keskenduvad sellele demograafilisele probleem, eh, pommile probleemile, mida me tulevikus peame asuma lahendama ja võib-olla on selle lahendamiseks isegi vaja spetsiaalset Euroopa fondi. seda esiteks. teiseks, põhimõtteliselt ma olen tavaliselt üsna kriitiline kohustusliku pensioniea tõstmise suhtes ja minu arvates ähm, aktiivset vananemist ei tohiks väärkasutada. ehk põhiline peaks olema eesmärkide saavutamine, pensionide tõstmine ja nii edasi, tegelikult inimestel on võimalik oma aktiivsust säilitada ka muul moel, mitte ainult tööl käies ja tööturule jäädes. seitsmekümne seitsmes muudatusettepanek on seetõttu minu jaoks küsitav. Alde tõstis ka väga olulise küsimuse, seitsekümmend kolm. see puudutas tervishoidu. ma võin teile tuua väga palju näiteid selle kohta, kuidas vanu, vanemaid inimesi on diskrimineeritud tervishoius. üle kogu Euroopa on palju äh, kahetsusväärseid juhtumeid, mis mõjutavad negatiivselt inimeste tervislikku seisundit ja sellepärast mina leian, et vanuse alusel diskrimineerida ei tohiks. tervishoiusüsteemid on järjest suurema surve all Ehm, minu arvates oleks äh, vaja ka selliseid asju nagu vanuse aluselt diskrimineerimise keelustamine. aitäh, härra Vaigel! aitäh, juhataja! meile on esitatud väga hea raport ja see on tulnud väga õigel hetkel. me peame arutama teemat, mis on niivõrd oluline kõikides liikmesriikides. tegu on vanemate inimeste olukorraga, kõik me vananeme ja midagi on vaja ette võtta selle etapi moderniseerimiseks. ma ei sooviks seda debatti pikendada, ALDE on minu meelest päris palju muudatusettepanekuid teinud ja ma ootan koostööd ähm, härra Kuukaniga. me ootame komisjonilt ka strateegialt, mis ähm, vastaks demograafiliste muudatuste küsimusele Dem. dementsusest sooviksime me ka rääkida, sellepärast et tegu on haigusega, mis järjest rohkemaid inimesi iga päev mõjutab. aitäh, proua Zuber! aitäh! ano ano europeu do investimento ativo e da solidariedade entre suur tänu! kaks tuhat kaksteist aasta aktiivse vananemise aasta pidi keskenduma põlvkondadevahelisele lõhe vähendamisele, me oleme esitanud äh, mõned muudatusettepanekud sellesse raportisse, me tahame nimelt öelda, et sellised algatused Euroopa tasandil, neid ei tohi kasutada selleks, et äh, toetada ideid äh, Äh, mis puudutavad äh, pensionieelset iga, neid asju ei tohi omavahel segi ajada. Need äh, aspektid selles raportis peaks olema selgemalt välja kirjutatud. ja mulle tundub, et need kaks asja ei ole omavahel otseselt seotud. pensioniea tõstmise temaatika on midagi muud kui aktiivse vananemise küsimus ja selles osas me esitame kindlasti ka ettepanekut selle kohta, et milline on tootlikkus tegelikult äh, tööea viimastel aastatel. Äh, uuringud näitavad seda, et tegelikult tuleks vähendada töötatud tundide arvu selleks, et tootlikkus säiliks. ja sotsiaalkindlustuse puhul täpselt samamoodi tuleb paremini ümber jaotada sotsiaalkindlustuse vahendid, jõukus tuleb paremini ümber jaotada, mitte sundida inimestele peale, et nad peavad äh, järjest kauem ja kauem tööle jääma. nii et need muudatusettepanekud me esitame, kuid lisaks sellele ka muudatusettepanekud, mis on seotud sellega, kuidas me julgustame inimesi äh, aktiivselt vananema kõigepealt tuleb rõhutada seda, milline roll on avalikul teenistusel, kes annavad inimestele võimaluse aktiivselt vananeda, mitte jääda passiivseks. ja seega me oleme vastu sellele seeniorite majanduse ideele. ei saa jällegi sellele küsimusele läheneda ainult raha vaatevinklist. ilma äh, korraliku pensionita pole andke andeks võimalik äh, aktiivselt vananeda ja ma arvan, et äh, tulebki sellele kõigepealt mõelda Kor, peavad olema korralikud äh, pensionid. järgmisena proua Štanoka. Uh, püüan teha lühidalt. aitäh, härra Kukan, raporti eest. olen ka esitanud mõned muudatusettepanekud. minu meelest siin selle raportiga seoses põhiküsimuseks on pensioniiga, meie arvates see ei saa olla kohustuslik, peab olema inimestel võimalik kauem to-, töötada, aga see peab olema selektiivne lähenemine, sellepärast et elukutsed on väga erinevad ja võimalus kauemini tööle jääda on ka ähm, erinevad. riik peab toetama seda võimalust. Need on minu või meie põhilised muudatusettepanekud. ja kui pensioniiga tõstetakse, siis peaks olema ka selline elutsükli äh, toetus. Grazie presidente, e grazie al, al relatore eh,. Abbiamo presentato mh, degli emendamenti. aitäh aitäh, raportöör, me oleme esitanud muudatusettepanekud sellepärast, et äh, meie arvates põlvkondade vaheline nii-öelda rotatsioon on väga oluline, seda on võimalik korraldada dialoogi pidades vanemate ja noorte vahel. seda on võimalik ka vastastikku üksteist täiendades ehk nii-öelda mõtete rotatsioon ja, ja arv ja suhtlemine. töörühmade koosseisus on võimalik sellist põlvkondadevahelist dialoogi tekitada ja sealjuures tagada kõrgekvaliteetse tööjõu ja tööturule sobivuse. ja peaks olema võimalik sellist asja teostada kogu elu jooksul. paradoksaalne on siinkohal pikaajaline töötus. kolmkümmend viis kuni viiskümmend viis on see eavahemik, ähm, kus on enamik pikaajalisi töötuid. ja raportöör ütleb seda osas, mis puudutab pensioniea tõstmist, et see ei oleks kõige parem lahendus, aga me peame siin olema väga tähelepanelikud kui me räägime pensioniea tõstmisest. tuleb mõelda sellelegi, et mitte kõik töökohad e, ei võimalda pensioniiga lõpmatult tõsta, me peame siin selget vahet tegema, me peame pöörama tähelepanu sellelegi, e, et lihtsalt niisama ei saa igaüks, kellel tuleb mõte pensioniiga tõsta, seda tõsta ma olen täiesti kindel, et koostöös raportööriga õnnestub meil välja töötada väga hea dokument, sest esialgne alus selleks on tõesti olemas. suur aitäh kõikidele! viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal juulil on plaanis vastuvõtmine. ma vabandan, et me pidime niimoodi kiiresti selle teema läbi käima. lõpetuseks annaksin sõna härra Kuukanile, loodan, et arutelust oli teile kasu. suur aitäh, jah, tegu oli kasuliku mõttevahetusega ja siinkohal ma sooviksin tänada kõiki kolleege, kes ähm, sõna sekka ütlesid. sotsiaaldemokraatide variraportööri kommentaari võtan ma ettepanekuna seda raportit veel paremaks teha. ECR-i sõnavõtt. noh, tegelikult äh, demograafiliste arengute kohta on väga palju muudatusettepanekuid, millest osad on väga järsusõnalised, ma pean leidma realistliku lahenduse. ma jäin mõttesse mitmegi sõnavõtu tõttu. kolleegid ütlesid, et kavatsetakse tõsta pensioniiga ja selle ümber kogu diskussioon keeleb. mina küll ei tea, et seda rap-, raportis mainitakse ja ma olen kategooriliselt selle vastu. nii et ma loodan, et kolleegid ähm, selgitavad mulle, kust nad võtsid selle mõtte, et mina teen ettepaneku pensioniea tõstmiseks. suur aitäh kõikidele muudatusettepanekute eest ma loodan, et mul on nüüd parem ülevaade selle kohta, kus me omadega oleme. ja tulemus on kindlasti väga intensiivsed poliitilised mõttevahetused. suur aitäh, härra Kuukan, suur aitäh teile kõikidele väga intensiivse koosoleku eest. minu meelest me otsustasime täna ära need asjad, mis me pidime otsustama, koosolekuid on veel tulevikuski.